positiivsetest tulemustest Euroopa põllumajandustootjate jaoks. aitäh, raportöör, kallid kolleegid, sellega me oleme lõpetanud oma arutelu ning hääletus toimub homme kell kaksteist kolmkümmend. nüüd järgmine teema päevakorras on meil ühine arutelu Lissaboni lepinguga vastavusse viimine põllumajanduskomisjoni esimees äh, härra De Castro saab sõna neljaks minutiks. aitäh, president, volinik, kallid kolleegid. Lissaboni lepinguga jätame selja taha vana komitee menetluse ning võtame aluseks kahesambalise süsteemi, mis äh, annab ähm, parlamendile vetoõiguse delegeeritud õigusaktide osas ning äh, rakendusaktide süsteemi, äh, mis on otsekohaldatav. meil tuleb äh, nüüd oma õigusaktid viia vastavusse uue lepinguga, Lissaboni lepinguga, oleme alustanud kolme olulise määrusega, ähm, mida käsitleme üheskoos ja mis on põllumajanduspoliitika keskmes otsetoetuste määrus, maaelu arengu määrus ning turuühise korralduse määrus on need kolm määrust komisjoni ettepanekud eh, tunduvad olema piisavalt tasakaalus, muudatused, eh, mille põllumajanduskomisjon on sisse viinud, on, neid ei ole väga palju. Ehm, ehm, delegeeritud õigusaktide kasutamine teatud olukordades on nende muudatuste ees, eh, seas, mis puudutavad otseselt põllumajandustootjaid oleme püüdnud tähelepanu äh, pöörata vajadusele teatud aspektides viia õigusaktid vastavusse Lissaboni lepinguga. näiteks artikkel üksteist on jäänud äh, muutmata kujul alles, äh, kui nõukogu arutab komisjoni ettepanekuid, kui olukord jääb vanaks, alles nii, nagu see varem oli, siis oleks nõukogul ainuõigus rakendusaktides seas komisjon on äh, nii-öelda teatud valdkondades äh, teinud õige valiku mitteolemuslike osade muutmise puhul, tehniliste osade muutmise puhul, mis peavad siis kuuluma rakendusaktide alla ning ähm, kooskõlla viimine ühtse turu korralduse puhul on natukene problemaatilisem, eriti see, mis puudutab artikli nelikümmend üks lõiget kolm Euroopa Liidu toimimise lepingust. vastavalt äh, sellele artiklile komisjon võttes, äh, komisjon võttes aluseks nõukogu nõukogu, nõukogu võttes aluseks komisjoni ettepaneku, seab teatud äh, kogusele piirangud, tegemist on erandiga artiklist üks, lõikest üks artiklist nelikümmend üks, mis näeb ette äh, Äh, seadusandliku tavamenetluse ÜPP jaoks. võttes arvesse, et tegemist on erandiga, siis artikkel nelikümmend kolm lõige kolm, äh, seda tuleks tõlgendada piiratult, ehk ainult juhul, kui tegemist on sätetega, mis äh, ei ole nii-öelda kesksed poliitilised küsimused, ainult sellistel juhtudel võiks kasutada nelikümmend kolm, kolme arvates, et komisjon liiga piiravalt ei tõlgenda nelikümmend kolm, kolm abi andmise kriteeriumid, eksporditoetused, miinimumhinnad, need kõik peaksid jääma seadusandjate otsustada, ehk siis parlamendi ja nõukogu otsustada. samas kui komisjon peaks äh, nii-öelda summade küsimust otsustama rakendusaktide raames Need kolm eh, teemat on saanud üldse toetuse põllumajanduskomisjonis ja loodetavasti esimesel lugemisel jõuame kokkuleppele, arvestades ÜPP eh, reformi kiireloomulisust, tuleb meil tõesti eh, tegutseda kiiresti, selleks et läbirääkimised saaksid jätkuda Ehm, oleme valmis näitama üles avatust läbirääkimiste käigus, ehm, vaatamata sellele, et Poola e-, eesistumise ajal ja ka Taani eesistumise ajal töötati väga aktiivselt, eh, ei ole ikkagi suudetud veel ehm, kõikides küsimustes kompromissi leida. seetõttu peab komisjon tegutsema tõesti väga kiiresti, pidades silmas eh, seda, et vastavalt Lissaboni lepingule on eh, teatud pädevused antud parlamendile Mm, on teatud valdkondi, e, kus ei saa kasutada e, delegeeritud õigusakte, e, õigemini asendada delegeeritud õigusakte rakendusaktidega, jättes parlamendi täiesti kõrvale, selline lähenemine ei ole õige, arvestades nende uute pädevustega, mis parlamendile on antud läbirääkimistele ei ole eriti soodsalt mõjunud ka komisjoni suhtumine Nad on pigem lähenenud nõukogule, jättes meid üksi, meid, kes me autentselt tõlgendame Lissaboni lepingut. seetõttu palume ehm, nii-öelda kinnitada ehm, parlamendil komisjoni, ehm, põllumajanduskomisjoni seisukoht hääletuse osas. me kaitseme parlamendi eelisõigust selleks, et olla kooskõlas Lissaboni lepingu vaimuga, selleks, et ähm, ÜPP muutuks demokraatlikumaks ja oleks lähemal meie kodanikele. aitäh! täname ning nüüd saab sõna kolleeg Lavia, neli minutit, palun. Eh, eh, aitäh, härra president, härra volinik, austatud daamid ja härrad pärast Lissaboni lepingu jõustumist eh, on vajalik niinimetatud horisontaalsete määruste kohandamine eh, vastavalt uutele eeskirjadele eh, lähtudes sellest, et meil on tegemist rakendusaktidega ja delegeeritud aktidega ning pärast seda, kui me oleme asjal põhjalikult uurinud komisjoni ettepanekut ning äh, tutvunud nende äh, kahe äh, erineva õigusakti liigi kriteeriumidega, jõudsime me järeldusele, et delegeeritud õigusakte võib kohaldada siis, kui vajalikud eeltingimused on täidetud, sama kehtib ka rakendusaktide kohta põllumajanduskomisjonis tegime me ettepaneku, et peaksid olema teatud elemendid, mis võimaldavad eh, pikendada eh, tähtaegasid eh, erinev, erandite puhul ning delegeeritud õigusaktide puhul oleks võimalik samuti leida paindlikumaid lahendusi parlamendi ja nõukogu äh, määrused, mis reguleerivad üldisi põhimõtteid kontrolli äh, tingimuste osas, äh, liikmesriikide üle teostatava kontrolli osas ning meil oli siin nõukoguga väga palju lahkarvamusi, need puudutasid rakendusaktide kohaldamist Äh, seal, kus see oleks äh, loogilisem. ma äh, leian, et parlament ei saa samuti loobuda sellest, et teatud oluliste teemade üle säilitada kontroll, see puudutab näiteks läbipõistvust artikkel nelikümmend või sood-, toetuste saajat ei ole kehtestatud tingimusi, minu arvates on siin tegemist tõepoolest olulise punktiga, kus me peame saavutama tasakaalu nõukogu, komisjoni ja parlamendi vahel me vajame niisugust volituste süsteemi, mis eh, tõepoolest võimaldab eh, saavutada head ja edukat eh, ÜPP-d ning mis puudutab enamust, mida nõuab nõukogu, mis on vajalik nõukogus, siis vastuseisu delegeeritud õigusaktide laialdasele kasutamisele ei saa hästi põhjendada. me ei saa üldise põhi, me ei saa ühise põllumajanduspoliitika reformi aeglustada, siin on tõepoolest käesolevas tekstis kohti, mis vajavad parandusi, kuid Ehm, meil on tegemist eh, paljude punktidega, kus liikmesriigid ei ole jõudnud omavahel kokkuleppele ning komisjon ja nõukogu võivad siin välja töötada uued ühised punktid, meil on vaja horisontaalseid kokkuleppeid, et eh, reformiga edasi liikuda, meil ei ole ühist seisukohta selles osas, mis puudutab horisontaalseid kokkuleppeid, seetõttu eh, meil tuleb täiskogul hääletada punktide üle, millele ka äh, De Castro siin tähelepanu juhtis, see puudutab just parlamendi rolli äh, ning see raport ja äh, siin on väga oluline selleks, et äh, tugevdada parlamendi rolli äh, otsustusmenetluses. parlament tuleb äh, otsustaval määral kaasata ühtse põllumajanduspoliitika väljatootamis, töötamisse, uute määratluste väljatöötamisse. siin ei ole tegemist vormilise tööga, vaid siin on tegemist sisulise tegevusega ning me peame tõepoolest aru andma sellest, endale sellest, kui olulised on ÜPP instrumendid. meil on vaja reformi, meil on vaja äh, Eh, asjakohaseid eh, instrumente ja vahendeid eh, ning seetõttu sooviksin lõpetada sellega, et meil on tõepoolest olnud terve hulk kolmepoolseid kohtumisi, meil on väga raske olnud jõuda üksmeelele, me oleme kaotanud olulisi punkte, aga me oleme kaotanud ka aega ning seda me ei saa lubada ühise põllumajanduspoliitika väljatöötamisel suur tänu, nüüd saab sõna härra Martin Häusling, palun piirduda nelja minutiga. härra president, austatud volinik, lugupeetud kolleegid kõne all olevate teemade puhul me soovime esimesel lugemisel kokkuleppele jõuda. mul on kahju sellest, et meil on olnud küll kolm kolmepoolset kohtumist, kuid me ei ole sisuliselt kuigi palju edasi liikunud me oleme saatnud kokkuleppe, saavutanud kokkuleppe neljas punktis, kuid me ei ole jõudnud kokkuleppele olulisemates punktides. põllumajanduskomisjonis me saavutasime suure enamuse selle raporti toetuseks ning pärast seda me alustasime läbirääkimisi Poola eesistumisega, Poola eesistujaga ning me jätkasime tegevust ka Taani eesistumisperioodil lõpuks me oleme siis äh, olukorras, kus kohas punktis meil ei ole edasiliikumist ja see puudutab äh, äh, kriteeriumi, kriteeriume teatud kindlatele toodetele, meil ei ole siin mingit edasiliikumist olnud ning me ei ole toetunud ainult iseenda arvamusele, me kasu-, toetusime ka õiguskomisjoni seisukohale eh, teatud artiklite kohta, meil on täiesti selged seisukohad, mis puudutavad eh, delegeeritud õigusaktide kasutamise võimaluse eh, artikkel kakssada üheksakümmend, siin pannakse paika asja sisu ning see, et olulised on delegeeritud õigusaktid, siin ei ole juttu sellest, kuidas reguleerida äh, konkreetseid küsimusi, vaid siin on tegemist üldisema küsimusega. kui me parlamendis siin tõepoolest saame aru, äh, mis on nõukogu motiivid äh, ja mida me oleme püüdnud ka läbirääkimistel arvestada, me oleme tõepoolest püüdnud olla kompromissi altid ning me oleme toetunud liikmesriikide ekspertide arvamusele. me oleme esitanud ettepanekuid, mis puudutavad ka alusõigusaktide kohaldamist ning meie arvates on siin võimalik siiski edasi liikuda, kuid paraku nelja aasta jooksul on meil väga vähe olnud edasiliikumist. kogu menetluse kohta võiksin öelda seda, et ma toetan kolleeg De Castro seisukohta. komisjon on oma seisukohta delegeeritud õigusaktide kohta muutnud ning me ei saa sellest päris hästi aru, siin on tekkinud väga palju ebakõlasid seetõttu eh, ning eh, kui parlament eh, jääb selleks pooleks, kes ainult, keda ainult teavitatakse, siis sellega me ei saa leppida. me soovime esimesel lugemisel siin kinnitada oma positsiooni, et me soovime parlamendi tugevamat kaasatust eh, ning seetõttu me tervitame kõiki praktilisi lahendusi eh, ning me, me ootame lootusrikkalt Küprose eesistumisperioodi ning loodame siin edasiliikumist. Eh, aitäh härra Ossingile, sellega on aruteluring lõpule jõudnud, sõna saab veel kord kolleeg Kabulas Santos neljaks minutiks suur tänu, president. minu vastutusse kuulus tänases kontekstis raport, mis puudutab liikmesriikide poolt teostatavat kontrolli Euroopa Põllumajandustagatisfondi rahastamissüsteemi üle. me räägime sellest, kuidas määrus vastavusse viia Lissaboni lepingu uute elementidega rakendamisvolituste kohta on määruses nelisada kaheksakümmend viis ette nähtud ka teatud eeskirjad ja me peaksime järgima komisjoni põhimõtteid. me oleme enamikes küsimustes institutsioonide vahel kokku leppinud ja nendest kokkulepetest ka kinni pidanud, kuid parlament kinnitab oma seisukoha homsel hääletusel ja me soovime, et homne suur enamus äh, kinnitaks parlamendi äh, seisukohta kui kaasseadusandleja. ja ma pöördun nüüd komisjoni ja nõukogu poole üleskutsega tõlgendada Lissaboni lepingut vastavalt äh, tekstile ja arvestada ka parlamendi eesõigusega ÜPP reformi teemal. me oleme üle läinud äh, komitee menetluselt uuele süsteemile, mis on hea, me teeme vahet nüüd äh, delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide vahel. ette nähtud institutsioonide vaheline menetlus, äh, komisjoni abistavad äh, Äh, erikomisjonid rakendusetapis ja loomulikult tuleb konsulteerida ka liikmesriikide ekspertidega, isegi siis, kui kasutatakse delegeeritud akte. kõige selle juures on vaja leida õige tasakaal ja tuleb selgelt piiritleda, mis kuulub alusakti, mis mitte ja peame tagama ka õiged piirjooned erinevate sätete vahel delegeeritud ja rakendusaktides me peame kinni pidama Lissaboni lepingu äh, tekstist ja vaimust ja parlament äh, jääb endale kindlaks selles küsimuses. Euroopa Komisjon ei tohiks liikmesriikidel pädevuse ära võtta. me jätkame küll seda komitee menetluse vaimu, et tagada äh, tulemuslikul otsustusprotsess ja tagada ka parlamendi kui kaasseadusandja rolli täitmine. tänan, härra Kapolas-Santos ja nüüd saab sõna volinik. suur tänu, president, daamid ja härrad, mul on väga hea meel võimaluse üle tänada Euroopa Parlamenti ja ka põllumajanduskomisjoni ja raportööre selle suure töö eest, mida on juba tehtud ja mis aitab meil äh, edasi tegutseda selle vastavusse viimise suunas, mida me soovime saavutada. arutlusel olevad küsimused on väga tehnilist laadi ja see tuli ka selgelt välja raportööride sõnavõttudest. see on keeruline ka õiguslikus mõttes Äh, kuid kogu see ettevõtmine on ka poliitiliselt tundlik ja mitte ainult Euroopa Parlamendi jaoks, vaid ka kõikide teiste institutsioonide jaoks, kes osalevad äh, ÜPP äh, otsuste langetamisel ja nende elluviimisel. nagu härra De Castro ütles, arutelud algasid Ungari eesistumise ajal ja jätkusid veel terve aasta jooksul pärast seda teatud ajahetkel me olime väga lähedal kokkuleppele, kuid siis jõudsime tupikseisu äh, pärast triloogi Poola eesistumise ajal, kahekümnendal detsembril. Taani eesistujana äh, tahtis kaasa lüüa ÜPP reformi aruteludes ja äh, jätkata tööd ka teiste teemadega, kuid eraldi sellest ja ma, ma ütlesin seda selgelt välja ka põllumajanduskomisjonis, et mina tahan kaitsta Euroopa Parlamendi õigusi, nii nagu need on sätestatud Lissaboni lepingus ja kõikides ähm, toiduainete tootmist puudutavates pakettides, kõikvõimalike hallide tsoonide puhul äh,, ja kui selliste õiguslike võimaluste puhul ma eelistan sellist lähenemist, mis võimaldab institutsioonidel nende seadusjärgset rolli täita. kui me räägime delegeeritud aktidest ja see on Lissaboni lepingus nelikümmend kolm kolm, nagu härra de Castro ütles, me püüdsime vastu tulla parlamendi soovile ja seda ka otsemaksete puhul, mille puhul finantsdistsipliini sätted olid hõlmatud ka parlamendi soovitustega ja ka äh, alaliste äh, äh süüdijatavate maade puhul äh,, mis on väga tundlik teema ja ma alati tahtsin äh, vastu tulla parlamendile näiteks alaste rohumaade meetmete puhul. ja see tugevdas Euroopa Parlamendi rolli, kuna nõukogu mitte alati ei olnud nõus sellega ja sel põhjusel oli vaja otsida ning saavutada kompromisse. Äh, üldine kompromisspakett äh, edendas äh, parlamendi Äh, õigusi kogu selle paketi raames, kuid loomulikult on olulised ka ÜPP sisu üle toimuvad arutelud ja hääletus on signaal sellest, et äh, me liigume nüüd parlamendi soovide suunas. kui me räägime nüüd mahepõllumajandust ja mahepõllumajandustoodet, me oleme kokku leppinud väga tundlikest küsimustest, näiteks loa andmises teatud ainete äh, turult tagasikutsumise kohta, loa andmine või loast keeldumine teatud ainetele või ainete äh, klassidele, need on väga poliitilised küsimused, eriti kui me räägime mahepõllumajandusest. ja seetõttu seda ei saa välja võtta otsustusprotsessist. ma igati toetan teiepoolset lähenemist. kuid teie äh, vastumeelsus on võib-olla seotud äh, mahepõllumajandus äh, reguleeriva määruse praeguse, praeguse sõnastuse pärast. ja ma usun, seda loa teemat on võimalik täiustada ja ma mõistan, et paljud teist leiavad, et seda määrust oleks vaja kaasajastada, muuta konkreetsemaks küsimustes, kus see on võimalik ja see ongi täpselt meie ettepanek, äh, komisjon alles kiitis heaks raport, äh, mis lähtub äh, kogutud kogemustest mahepõllumajandustoodete direktiivi täitmisel ja meie eesmärk on parandada õigusliku raamistiku mahepõllumajandustegevusele viidi läbi ka mõjuhinnang selleks, et äh, kaasajastada äh, mahetoodetele esitatavaid kriteeriume, on tehtud ka seadusandlikke ettepanekuid, et täiustada selle valdkonna õigusakte. ka parlament on sellesse kaasatud, näiteks kui me räägime teatud äh, ainete Eh, heakskiitmisest, see saab osaks olema kavandatavatest määrustest ja parlament on sellesse tegevusse kaasatud, sest eh, nende muudatusettepanekute heakskiitmine äh, toimub läbi tavamenetluse. kui me oleme kokku leppinud olulistes küsimustes ja kriteeriumites, ma usun, siis menetluslikud küsimused ei saa olema nii rasked sest kui meil on loodud vundament, siis me suudame juba kokku leppida konkreetsemates kriteeriumites, konkreetsemates, kui meil praegu on kasutada äh, äh, teatud ainete loa andmisel. ja ma loodan, et sellega me hajutame ka teie murepunktid. ja lõpetuseks tahan öelda, et ma toetan teie ettepanekut esitada äh, mahetooted puudutavad Äh, õigusaktid ja ma loodan, et me saavutame ka kokkuleppe ja suudame hajutada ka teie mured. ma olen otseselt osalenud aruteludes ja kui arutelus rõhutatakse parlamendi rolli tugevdamist, lähtudes Lissaboni lepingust, lähtudes sellest, mis on kirjas ka mainitud määruses, oleme alati seisnud hea selle eest, et parlament saaks täita oma rolli kaasseadusandjana ja teha koostööd meiega. ka mina tänan teid, volinik. ja nüüd saab sõna äh, Regionaalarengu Komisjoni nimel äh, Joosep Matula. mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, aitäh, austatud president, austatud volinik. Äh, olles äh, Regionaalarengu Komisjoni nimel äh, raportööriks maaelu arengu tagatisfondi küsimuses, siis tahaksin avaldada teile kõikidele tunnustust selle ühise arutelu tulemuslikkuse eest. Euroopa Liidus on erinevaid põllumajanduspiirkondi, kus olukord on halvenenud, teenuste mm, osakaal on vähenenud, on piiratud juurdepääs internetile ja nii edasi. maaelu arengul on oluline roll selleks, et suurendada konkurentsivõimet Euroopas ning eh, saavutada maamajanduse mitmekesistamine nende prioriteetide valguses ning võttes aluseks eh, Regionaalarengu Komisjoni pädevuse, tahaksin välja tuua järgneva, meil on vaja saavutada tasakaal keskkonna kaitse ning kohaliku arengu prioriteetide vahel. teiseks, kohalike võrgustike kaasamine kohalikesse piirkondlikesse küsimuste mm, aruteludesse on ääretult oluline, tuleb ära kasutada ka lairiba võimalused ning lõpetuseks tuleb saavutada tasakaal EFRD ja territoriaalse ühtekuuluvuse vahel aitäh ja nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad Rahvapartei nimel saab sõna härra Hans-Peter Maier, teil on üks minut. härra president, Euroopa Parlament on pärast Lissaboni leppe sõlmimist kaasatud põllumajanduspoliitika väljatöötamisse järjest tugevamalt ning järeldused sellest on, kõigepealt me soovime töötada selle nimel, et võimalikult palju reguleeritakse juba alusõigusaktis ning loodaks õiguslikud alused, mis võimaldavad põllumajandustootjatel oma tegevust planeerida. teiseks, me soovime delegeeritud õigusaktidega luua paindlikkust eh, selleks, et alusõigusakti mitte liigselt koormata ning kolmandaks, me soovime luua võimalused tehnilised aspektid paika panna rakendusaktidega, see tähendab neljandaks seda, et me võitleme oma õiguste ja kohustuste eest demokraatliku organi ning kaasõigusloojana. ma kutsun nõukogu üles loobuma oma jäigast hoiakust, delegeeritud õigusakt eh, ning aktsepteerima delegeeritud õigusakte. siin ei ole tegemist ainult poliitilise eh, küsimusega, vaid siin on kõne all parlamendi kui sellise roll. aitäh! aitäh kolleeg Maierile ning eh, nüüd saab sotsiaaldemokraatide nimel kolleeg Olejnitšak, poolteist minutit. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący aitäh, härra president, lugupeetud härra volinik. meil on äh, tegemist väga olulise aruteluga, kus äh, me võtame vastu tähtsaid otsuseid, tõepoolest äh, siin on kõne all tehnilised lahendused pärast äh, Lissaboni lepingu jõustumist on meil tegemist äh, uute äh, aspektidega ning meil tuleb otsustada, milline roll, mida reguleerida delegeeritud õigusaktidega, mida rakendusõigusaktidega Eh, kuidas me eh, edaspidi oma põllumajanduspoliitikat eh, ellu viime, kui meil ei ole võimalust isegi arutada tehniliste aspektide üle. parlament soovib ju konkreetseid lahendusi ning meie toetame põllumajandustootajaid, meie seisame nende poolel, me nõuame neile otsetoetusi, me oleme põllumajandustootjate liitlased Lissaboni lepingul on väga suur roll meie tegevuse määratlemisel eh, ning see näitab, et eh, parlamendi roll on väga oluline. Eh, kui me vaatame, kui palju on delegeeritud ja kui palju rakendusõigusakte, siis ma sooviksin juhtida tähelepanu sellele, et siin tõepoolest ei ole tegemist ainult poliitilise otsusega, vaid tegemist on ka õigusliku otsusega me peame panema paika asjalikud õigusaktid, et meil ei oleks vaja iga asja pärast pöörduda Luksemburgi kohtu poole. meil on vaja sellist poliitikat, mis toetab põllumajandustootjaid. seetõttu on meil juba alglahenduste juurde tagasi pöörduda. komisjoni tekstid olid olid eh, selleks, sellele ka algselt suunatud. Alde nimel saab nüüd sõna härra Laian kaheks minutiks. aitäh, austatud president, austatud volinik. Eh, nii nagu minu kolleeg De Castro ütles, eh, on ka minul õnnetus olla osalenud läbirääkimistel horisontaalsete küsimuste üle juba kaheksateistkümne kuu jooksul kolme nõukogu erineva eesistumise ajal ning ähm, täna me peame tõesti jõudma lõpuks lõpule. Ähm, kõik otsused teises, teiseste õigusaktide osas äh, tuleb ellu rakendada rakendusaktide, mitte delegeeritud õigusaktide osas, nii arvab nõukogu siiski rakendusakte tuleb kasutada ainult selleks, et tagada ühetaoline eh, poliitikate mitteolemuslike eh, osade ellurakendamine. Eh, nõukogu arvab, et parlamendil ei peaks olema mitte mingit sõnaõigust teisese seadusandluse osas. tundub, et nõukogu arvab, et meil ei ole otsustusõigust, nad ei saa aru, et Lissaboni lepinguga on mängureeglid muutunud võimu tuleb jagada, asjad ei käi enam nii, nagu vanasti. komisjon, kes peab olema e, lepingute valvekoer, ikka ja jälle päästab nõukogu nahka ja arvab, et nendel on õigus. komisjon peaks kaitsma parlamendi õigusi ning Lissaboni lepingu sätete õiget tõlgendust volinik, täna ma kuulsin, et te ütlesite, et te, te toetate alati parlamendi pädevust. kogemused seda läbirääkimiste käigus senini näidanud ei ole. täna on täiesti selge siin arutelu käigus, et parlament võitleb viimase veretilgani selleks, et võidelda meie Lissaboni lepinguga saadud pädevuste eest me oleme valmis isegi võtma äh, teid pantvangi selleks, et jõuda kompromissile selles võtmetähtsusega küsimuses, äh, tunnustamaks äh, parlamendi kaasseadusandja pädevust ja rolli. aitäh! ECR-i nimel saab sõna härra Nikolson. aitäh, president! maa küsimus võib-olla ei ole see kõige suurem küsimus siin äh, komisjonis äh, palju tähtsam on ÜPP reform, samas on tegemist ääretult olulise äh, tööga ja avaldan tunnustust raportööridele, kes on töötanud äh, ääretult keeruka ja juriidiliselt raske teema kallal, seda tuleb tunnustada. kuigi me oleme, ei ole jõudnud kokkuleppele, tuleb siiski lahendada ÜPP reformi küsimused ja homme tuleb parlamendi seisukoht väga selgelt välja öelda. samas tundub, et eh, komisjon ja, ja parlament on lähenemas eh, selle rolli osas, mis on parlamendile antud eh, Lissaboni lepinguga, mis puudutab delegeeritud õigusakte, siis ma toetan mõtet, et parlamendile tuleb anda suurem kontrolliõigus, kuna parlament esindab siin rahvast ja nende poolt valitud esindajate kojaks põllumajanduskomisjon, mida juhib sakslane, kindlasti eh, annab väga head nõud, mida tasub kuulda võtta. aitäh, härra Nikolson ja lõpetuseks saab eh, sõna EFT fraktsiooni nimel härra Agnium. Teil on poolteist minutit. termin rakendusakt Äh, on midagi sellist, mis äh, mitteasjatundja ajab äh, haigutama. aga kui ma seda ütlen siin kojas, siis ma jään ilmselt voliniku üles. mind ei üllata, et komisjon on viimase piirini asja ajanud ja välditakse iga hinna eest referendumit. täna õhtul siin me tegelema küsim-, küsimustega, et meil tuleb kooskõlla oma õigusaktid viia Lissaboni lepinguga, mille me oleks pidanud enne lepingut tegema. Mm, mahepõllumajandus on antud äh, suuri toetusi selleks, et tagada üleminek mahepõllumajandusele, neile on heldelt antud toetusi eh, ning eh, nad on äh, välja jäetud äh, ebamugavate rohestamismeetmete alt, mida teised peavad taluma. Äh, täna on juuli algus ning söödaostjad peavad tohutut raha maksma ähm, selle eest, see on häbi meie poliitilistele juhtidele, kes on hävitanud põllumajandustootjate võimalused, selle asemel, et anda toetusi sinna, kus seda vaja on nüüd saavad sõna ülejäänud sõnasoovijad, kõigepealt eh, saab eh, sõna härra Sigerski, teil on üks minut. Lissaboni leping suurendab parlamendi õigusi ning see nõuab ka teatud kohandusi näiteks tuleb määrustes selgitada seda, mis, mida reguleeritakse delegeeritud ja mida rakendusaktidega vastavalt artiklitele kakssada üheksakümmend, kakssada üheksakümmend üks siin on tegem-, tegemist mitte lihtsalt tehnilise küsimusega, vaid siin on tegemist kolme institutsiooni vahelise võimuvõitlusega. artikkel kolmteist kolm on hea näide selle võimuvõitluse kohta. ma ma leian, et kõik olulised punktid ÜPP puhul tuleks paika panna alusõiguse aktis. sellisel juhul oleks võimalik nõukogul ja parlamendil avaldada sellele ka otsest mõju, kuid meil tuleb pöörata eh, tähelepanu ka sellele, milles on eh, rakendusõigusaktide ja delegeeritud õigusaktide sisuline olemus. Eh, seetõttu oleks väga hea, kui selle kohta oleks ka eraldi ettepanek. me soovime parlamendis paremat informatsiooni selle kohta, millises seisus on läbirääkimised nõukogu ja komisjoni vahel. ja praegu otsustatakse kõige üle kolmepoolsetel läbirääkimistel, eh, kuid eh, kolmepoolsed läbirääkimised peaksid olema avatumad ja, ja info kättesaadav kõigile, kes seda vajavad. järgmine kõneleja on kolleeg Mart Arabella, üks minut. president, volinik, kolleegid kui me räägime sisust ja olemusest, me peame arutama ka, äh, ka seda, kuidas tehakse otsuseid. me kuulsime raportööride käest et nõukogu üritab vältida delegeeritud õigusakte, piirates Euroopa Parlamendi volitusi ja see on vastuolus Lissaboni lepinguga. me oleme arutanud seda põllumajanduskomisjonis ja täiskogu on üles kinnitanud, et parlamendil on volitused vastavalt aluslepingutega seega me peaksime siiski taastama äh, Euroopa Liidu integreeritud poliitikat, me alles tähistasime viiekümnendat aastapäeva ja äh, ÜPP moodustab nelikümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest ja Lissaboni le leping äh, viis pädevused ja volitused tasakaallu. me peaksime tegema lõpu nõukogu poolsele vastutegevusele, me ei saa sellega enam leppida me oleme väga rahul sellega, mida me saame parlamendis ette võtta, me oleme väga rahul teie seisukohaga äh,, volinik, sest teie tõlgendate lihtsalt oma lepingut nii nagu meie. tänan, härra Tarabella. järgmisena äh, härra Giancarlo Scotta. tänan, president. meie kolleegide raportid äh, maaelu arengu toetuse teemal pani mind mõistma, et tegemist on olulise lihtsustamisega, mida me peaksime toetama. näiteks kokkuvõtete raportite arvu vähendamine ja ka nõuandeteenuste kasutamine, mis peaks vähendama liikmesriikide koormust. ma nõustun meie kolleegi äh, De Castroga, et me ei peaks välistama äh, toetuse tootjagruppidele puu- ja köögiviljasektoris nagu raportöörid on ütlesid, liikmesriigid on valinud äh, võimaluse äh, arvestuste tegemiseks piirkondlike toetuste puhul ise ja ma nõustun ka härra Kabulas Santos, äh, kes käsitles Euroopa Põllumajandustagades fondi rahastamise üle kontrolli ja ma tänan kolleege tehtud söö eest. tänan, härra Skoto ja nüüd saab sõna

kõikidele osalejatele. ma sooviksin tänada kolleeg Hoislingit äh, selle töö eest, mis ta on teinud ka kolmepoolsete läbirääkimiste osas, Lissaboni lepingu äh, osas. Äh, nüüd meil on vaja mõelda edasi sellele, kuidas kohand-, kasutada rakendusakte ja delegeeritud õigusakte, kuidas saavutada tasakaal. äärmiselt oluline on rääkida ka artiklist kuusteist. siin on juttu kindlatest ainetest, selle, nende lubamisest sellest ning sellest, kumba akti äh, siinkohal kasutada. meil äh, tuleb toetuda ka artiklile kaks tuhat üheksa, äh, kakssada üheksakümmend Euroopa Liidu toimimise lepingus. parlament samuti tahetakse siin kõrvale jätta, toetuda ainult nõukogu seisukohtadele, kuid Lissaboni lepingule toetudes me ei saa seda lubada. see tähendab seda, et et äh, parlament no, äh, peab olema kaasatud kõikidesse protsessidesse. triloogi äh, puhul on alati oluline see, et saavutada esimesel kokkuleppel juba, esimesel lugemisel juba kokkulepe. parlamendil on vaja näidata seda, et parlament räägib ühel häälel ning parlament on üksmeelel, seda me soovime ka homme näidata. me saame toetuda komisjonides tehtud tööle ning me näitame, et parlament on ühtne lihtne. aitäh, nüüd saab sõna kolleeg Köstinger, üks minut. härra president, härra volinik mul on väga kahju sellest, et vaatamata arvukatele läbirääkimist, kolmepoolsete läbirääkimistele ei ole siin ikkagi veel saavutatud üksmeelt nõukoguga. läbirääkimised on kestnud väga pikka aega, need on äh, nõudnud väga palju vaeva äh, ning lõppude lõpuks ei ole me ikkagi eesmärki saavutanud. Äh, kõigepealt on küsimus selles, et tehnilises valdkonnas Lissaboni lepingu rakendamise osas on meil vaja äh, jõuda kokkuleppele, kuidas kohaldada seda ka põllumajanduspoliitika osas. parlamendil äh, on äh, õnnestunud sageli näidata oma kompromissivalmidust, paraku ei ole seda olnud näha nõukogu poolt kus on võimalus olnud kaubelda, seal ei ole nõukogu näidanud omalt poolt mingit valmisolekut kompromissideks ning kui siin nüüd keegi usub, et põllumajanduspoliitika reformimisel on võimalik parlamenti kõrvale jätta, eksib. homme me kinnitame täiskogul komisjoni seis-, põllumajanduskomisjoni seisukohta ning me näitame selgelt, et parlamenti lase on kõrvale tõrjuda, aitäh! ma näen, et härra Tessi praegu enam saalis ei ole, niisiis jõuame kohe vaba mikrofoni juurde. meil on äh, sõnasoovija kolleeg Brenda Kast. Um, aitäh president, ma tervitan võimalust äh, osaleda siin aruteludel nelja raporti osas, mis toob välja parlamendi tähtsuse tulevastel läbirääkimistel, mis puudutab ÜPP reformi. Äh, sellel on mõju paljudele Euroopa kodanikele, tegemist on niivõrd olulise küsimusega, nimelt et kodanike esindajad parlamendis saaksid oma seisukoha välja öelda, et neid arvesse võetakse Liisaboni lepinguga on parlamendile antud suurem roll, siiski nõukogu ja komisjon püüavad pidevalt sellest roll, rollist mööda hiilida, näiteks kas või eh, delegeeritud aktide muutmisel rakendusaktideks seega siin me peame jääma endale kindlaks. paljudel parlamendiliikmetel on olnud kohtumisi valijatega, nad on võtnud arvesse valijate arvamusi ÜPP reformi osas. Euroopa Liidu kodanikud ootavad, et nende arvamused leiavad kajastamist Euroopa seadusandluses. nüüd saab sõna volinik härra Tšolos. Äh, monsieur le Président, Äh, austatud president, palju tänu. kuulasin väga tähelepanelikult äh, erinevaid kommentaare, mis on tehtud ja taaskord tahaksin rõhutada seda, mida ma ütlesin juba oma sissejuhatavas sõnavõtus, eriti vastates härra Laianile. komisjon toetab Euroopa Parlamenti seal, kus juriidiliselt see on võimalik, alati kui see on võimalik juriidiliselt, vastavalt äh, artiklitele kakssada üheksakümmend ja kakssada üheksakümmend üks. artikkel kakssada üheksakümmend võimaldab kohaldada delegeeritud õigusakte juhtudel, kui on tegemist äh, olukordadega, kus muudetakse mitte äh, olulisi osi ja artikkel kakssada üheksakümmend üks, nii nagu te ütlesite, annab komisjonile võimaluse võtta vastu, tagada põhiõigusaktide ühetaoline kohaldamine. ja mm, see on see, mille kallal me tööd teeme, leidmaks õige sõnastus, mille osas kõik võiksid üksmeelele jõuda. härra Nikars, kes ei ole enam siin, rääkis kasvavatest pingetest eh, parlamendi ja komisjoni vahel, mina kindlasti hagu sellesse tulle ei viska, kindlasti seisan mina põllumajandustootjate huvide eest, tarbijate huvide eest, Euroopa kodanike huvide eest ja olen huvitatud jõudma kokkuleppele, mis puudutab mahepõllumajanduse määrust, siis siinkohal olen valmis leidma lahendust, mis kaasab parlamendi otsuste puhul, mis puudutab erinevaid aineid, samas tuleb hea seista põllumajand-, mahepõllumajanduse, põllumajandustootjate huvide eest, selleks, et, et tagada süsteem, mis ei ole liiga koormav, mis oleks selge ja seetõttu me peame leidma kompromissi. kui me mõtleme selle peale, kuidas muuta põhiõigusakti, mis puudutab mahepõllumajandust, siis siin me peame äh, sätestama kriteeriumid, võttes aluseks erinevate ainete lubamise või mittelubamise ja kui me kriteeriumid muudame ehm, konkreetsemaks, siis see käib eh, õigusloome tavamenetluse raames. Ehm, rakendusaktid on piiratud, siin on komisjoni võimalused piiratud eh, kriteeriumite osas muutmaks kriteeriume, mis on põhiaktides juba kirjas ja teine võimalus oli siis eh, ainete nimekiri lisada lisasse, põhiõigusakti lisasse, see tähendab seda, et iga uue aine puhul tuleb läbi teha kogu seadusandlik tavamenetlus, mis pikendab menetlusi. kui me jõuaksime kokkuleppele põhiõigusaktis ainete kriteeriumite osas, siis ma usun, et me saame hea seista selle eest, et parlament oleks menetluses täielikult kaasatud. töötan edasi erinevate võimaluste kallal, mille põhjal jõuda kompromissile. ja ma loodan, et te, te ka homme hääletate selliselt, et meil oleks võimalik see kompromiss kiiresti leida. Jana Leptoo aitäh, nüüd saavad sõna jälle raportöörid, kõigepealt kolleeg De Castro. mina sooviksin kasutada seda minutit ainult selleks, et tänada kolleege nende kommentaaride eest ning ma sooviksin tänada ka volinikku, et me võtame teadmiseks selle toetuse, mida volinik meile täna lubas. me teame, et nõukoguga on väga raske kokkuleppeid saavutada, mis puudutab rakendusaktide kasutamist siin võib tekkida väga suuri raskusi üldse mingi kokkuleppe saavutamisel ning see eh, muudab raskeks kogu ÜPP reformimise, seetõttu eh, ma eh, loodan väga, et komisjon ja volinik toetavad parlamenti, parlamendi uute õiguste jõustamist ning ma loodan, et homne hääletus, härra volinik, näitab ka selgelt seda, et me toetame komisjoni lähenemist ning me loodame, loodame, et ka nõukogu lõpuks ühineb meie mõtetega, aitäh! aitäh, härra De Castrole, järgmine raportöör on Giovanni Lavia, kaks minutit, palun. aitäh, president! mina usun, et tänane arutelu oli väga kasulik kuulsime erinevate kolleegide seisukohti, erinevaid seisukohti, mis puudutab äh, kooskõlla mm, viimist Lissaboni lepinguga, mis on äh, kinnitanud, äh, austatud volinik, seda, kuivõrd tähtsaks parlament peab neid uusi pädevusi. selge on see, vaatamata sellele, kuidas homme hääletatakse siis eh, põhimõtteliselt eh, meie eh, seisukoht on väga lähedane komisjoni algsele seisukohale. astume lihtsalt sammukese edasi sellel teel, mil, millel me liigume, mitte ainult ühenduse õigusaktide osas või Lissaboniga lisandunud pädevuste osas, vaid võttes arvesse seda uut teed, millele me peame suunama ÜPP volinik, te teate, kui raske on olnud jõuda kokkuleppele erinevate eesistut-, eesistujate ajal, kus me oleme rääkinud nendest erinevatest horisontaalsetest küsimustest, me oleme kulutanud väga palju aega ja teinud väga palju tööd ja nüüd on tõesti aeg otsustada, homne samm on alles vahesamm, parlament soovib kasutada seda hääletust selleks, et oma seisukoht väga selgelt välja öelda ja, ja välja öelda oma soov, mitte loobuda saadud õigustest. ja nüüd meil tuleb jätkata tööd, sest äh, Lissaboni lepinguga vastavusse viimine ei saa olla piduriks ÜPP reformi teel. me peame jõudma ÜPP sisu juurde ja mis puudutab äh, vastamusse viimist Lissaboniga, siis ma loodan, et me jõuame siin kiiresti kokkuleppele järgmine raportöör on härra Martin Häusling. Eh, aitäh, härra volinik, ma soovin teid veel kord tänada selle eest, et te signaliseerisite meile oma kompromissivalmidust. ma loodan, et siin ei ole eh, eh, tegemist ka sellega, et parlament oma põhimõtteid reedaks, vaid meil on vaja tõepoolest ühemõtteliselt mõistetavat reeglistikku, mis võimaldab kõikidel oma tööd teha nii hästi parlamendil, komisjonil kui nõukogul meil on, meil ei ole vaja neid kompromisse, mis ei pea vett, vaid meil on vaja kindlat alust oma tööle, mis võimaldab aastatepikkust tööd ning mul oleks väga hea meel, kui institutsioonide vahel valitseks usaldus. me tihti kuuleme seda, et üksikud osalejad eh, viivitavad eh, õigusloomet. Eh, jah, tõepoolest viivitusi esineb, kuid me ei saa lasta ka parlamendi õigusi jalge alla tallata, meil on vaja saavutada see, et alusõigusaktid oleksid paigas, kui meil on siin vaja kiirustada, siis jah, tõepoolest parlament võiks ju lasta teatud äh, õigusaktid läbi, kuid äh, see ei ole põhjendatud meil on vaja eh, selgelt näidata, kus on meie õigused, me ja see ja seda, et me soovime oma õigusi ka tõepoolest kasutada. me ei saa minna välja võltsidele kompromissidele, me ei saa lasta ka juristidel puhtalt otsustada selle üle, eh, kuidas me eh, tegutseme. meil on vaja poliitilist dialoogi erinevate institutsioonide vahel. mul on hea meel, et te pakkusite meile välja kompromissi, mida on võimalik äh, edasi käsitleda äh, ning ma usun, et meie seisukohad lähenevad sel määral, et meil on võimalik äh, kohandada seda määrust ka tõepoolest selliselt, et kõik saavad sellega elada. meie jaoks on oluline see, et me saaksime tegutseda kiiresti, et me jõuaksime kiireselt kiiresti kokkuleppele ning et keegi ei peaks ka ütlema, et parlament blokeerib tegevust, kuid meil on tõepoolest vaja tagada see, et parlament, parlamendi huvid on kaitstud ning me ei saa sõlmida niisuguseid eh, tehinguid, mis eh, ei ole õiglased, kompromiss eh, on asi, millele parlament on tihti välja läinud, kuid ma olen, olen näinud vähe kompromisse nõukogu poolt arutelu on sellega lõppenud, ütleb härra president. ei, siiski härra Kapula Santos saab veel sõna kaheks minutiks. suur tänu, president. pärast kõike öeldud, ega mul eriti palju lisada ei ole. Äh, lisaksin vaid seda, et kõik, kes sõna võtsid, kinnitasid üle minu seisukohta, et parlament on ühtne oma arvamuses ja on selge, et on hädavajalik jõuda kokkuleppele lähitulevikus. volinik, ma tean, et te olete sama pühendunud nagu meiegi selle eesmärgi saavutamise ja ma loodan, et te lähitulevikus saavutate ka edu. suur tänu, härra Kabulas Santos. meie ühine arutelu selles äärmiselt olulises küsimuses mis puudutab ka institutsiooni vahelist koostööd, on lõppenud ja meie istung on äh, peatatud.